puudutab inimõiguste demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumiste juhtumite arutamist. meil on maksimaalselt tund aega. vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend viis räägime inimõiguste kaitsjate tagakiusamisest Aserbaidžaanis. annan sõna härra Gerikele, palun. Mr Paigel vaša predhodnica na mestu predsedujočega je zamudila. Eh, lugupeetud eh, proua asepresident eh, teie mm, eelkäija siin toolis oleks oleks võinud anda mulle kõneaega kohta äh, oleks võinud äh, toimuda demokraatlik arutelu, ma ei saanud sõna, loodetavasti toetame äh, tulevikus demokraatiat ja dialoogi. suur tänu teile. selline õigus asepresidentidel on ja järgmisena on nüüd sõna härra Kirkel, üks autoritest. suur aitäh, kallid kolleegid, mais kaks tuhat kaksteist oli Baku, Bakuus, Aserbaidžaani-Viennas Euroopa laulu- või, või konkurss. juba tol ajal kritiseeriti Aserbaidžaani selle eest, et seal ei järgita inimõigusi e, ja demokraatiat, eriti puudutab see naisi, lapsi ja vanemaid inimesi. alles möödunud nädalal leidsid aset inimõiguste rikkumised ja need vapustasid isegi kogenud inimõiguste kaitsjaid ma äh, leian, et me peaksime neid selles kõrges kohas niisuguseid asju hukka mõistma. ma soovin, et komisjon väljendaks selgehäälselt äh, seda, et meie naabruspoliitika ja inimõiguste rikkumine ei ole ühitatavad, samuti nagu ka majanduslikud huvid ja inimõiguste rikkumised. Äh, Saksa televisioonikava oli, et Saksa televisioon oli ainsana eh, neljakümne seitsmest osalenud riigist võimeline kritiseerima kritiseerima Aserbaidžaani inimõiguste rikkumist eh, ja nad väljendasid eh, üldise hääletamise käigus oma muret inimõiguste pärast. Euroopa on ka täna teie, teie poolel, peame me peame me eh, Aserbaidžaani inimõiguste kaitsjatele eh, toonitama, seega kutsun teid üles, sütitagem eh, oma leegid inimõiguste kaitseks Aserbaidžaanis. Uh, Lambsdorff, lugupeetud daamid ja härrad, olukord Aserbaidžaanid on äärmis-, Aserbaidžaanis on äärmiselt keeruline seoses Ukraina kriisi, Lähis-Ida kriisi, Iraagi probleemidega oleme vaadanud mujale. on väga hea, et me vaatame nüüd ka selle riigi poole, kus inimõiguste olukord on, inimõiguste kaitsjate olukord on aina halvenenud. E, on toimunud autoritaarsed rünnakud e, inimõiguste kaitsjate vastu ja Aserbaidžaanis vastav, nagu ütleb Freedom House Human Rights Watch, on vangistatud vähemalt nelikümmend poliitilist aktivisti, inimõiguste kaitsjat ehm, ning ajakirjaniku erinevate valesüüdistuste abil, süüdistades neid kõiges isegi reetmises. võttes arvesse, et olukord on järjestult halvenenud juulist alates, ehm, ehm, vangistati kõige olulisemad isikud kodanikuühiskonnast ja näiteks eh, Junost instituudi esindaja eh, ning tema abikaasa ajaloolane eh, samuti puudutab see härra Alijevit, kõik nad olid osa rühmitusest, kes koostas ülevaatliku nimekirja nendest, kes Aserbaidžaanis äh, on inimõiguste rikkumiseks ohvriks langenud, nüüd on nad ise selle nimekirja liikmed. olukord on aina halvenenud, väga paljud rühmitused on tegevuse lõpetama pärast seda, kui nende pangakontod suleti, finantseerimisvõimalused lõigati ära. Aserbaidžaan üritab oma rahvusvahelist profiili parandada ning äh, seoses naftaga äh, Äh, ja samas Aserbaidžaan on äh, seoses sellega, et nad on is, äh, inimõiguste kaitsekomisjoni esimees Euroopa Nõukogus ning härra Aliyev pidas kõne Strasbourgis väi,, väitesid inimõiguste rikkumist ei, ei toimu, samas mõned nädalad hiljem kõik tema suunaline kriitika osutus õigeks. suur tänu teile, härra Lansdorf järgmisena saab sõna härra Feidenholzer. juba viimased kolmteist aastat on Aserbaidžaan Euroopa Nõukogu liige ja loomulikult on see väga tähtis saavutus nii selle riigi kui ka Euroopa jaoks. praegusel ajal on ta selle nõukogu eesistuja ja e, Euroopa Nõukogu ülesandeks on Euroopa Inimõiguste konventsiooni järgimine ja selle konventsiooni najal on vaja mõõta ka Aserbaidžaani. viimastel aastatel on aga vaatamata sellele olukord inimõigustega Aserbaidžaanis halvenud ja inimõigusi kitsendatakse pidevalt. inimestel e, ei anta e, õigust kasutada oma sõnavabadust, komissa-, palun vabandust, volinik Füüle kahe nädala eest, kui ta selles riigis käis, Äh, tagas äh, meile, et äh, Euroopa Liit järgib konkreetselt, kas inimõigusi peetakse kinni Aserbaidžaanis või mitte. meie jaoks on aga väga kurb teada, et need üleriigilised inimõiguskaitseorganisatsioonid nagu Yunus ja teised, et nemad ei saa vabalt tegutseda ja nende tegevust tuleb taastada ja nende juhid tuleb vabastada härra Štetina. Micro, mikrofonu vă rog. Já mám, mám mikrofon, jsem slyšitelný. Mulle tundub, et minu mikrofon on sisse lülitatud. Kas mind nüüd kuulda on? tahaksin teada, kas mind on nüüd kuulda, kas kõik on korras, väga tore tervist, tere hommikust, inimõiguste rikked äh, rikkumised Aserbaidžaanis on õnnetuseks äh, täiesti ilmselged, ütlen õnnetuseks, sest äh, Aserbaidžaan on üks meie idapartnerlusliik-, riikidest, mis on äärmiselt oluline selleks, et Kaukaasia riikidega suhteid tihendada. selle resolutsiooni autorid on sellest teadlikud ning tekst on äärmiselt tasakaalukas, me mainime siin eriti poliitvangide juhtumeid selles riigis, tahaksin rääkida neist ühest. see on äh, advokaat Intiga Malijev, kes äh, kaitseb äh, poliitiliselt tagakiusatud inimesi. see on väga murettekitav, hiljuti külastas ta Prahat ning ta sai homo homini auhinna meie vabaühenduselt Äh, abi vajavad inimesed. palun toetage seda resolutsiooni, kui te hääletate täna. suur tänu. suur tänu teile ja järgmisena saab sõna härra äh, proua Veržia. suur tänu. Äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kevadel nõudsid paljud Baku tänaval demokraatlikke reforme, sellele järgnesid repressiooni Äh, lained, mis äh, mõju, teki-, toimuvad endiselt äh, enne ja olukord on veelgi halvenenud. inimõiguste kaitsjad on alati esimesed ohvrid. rahvusvahelised pinged on keskendunud Ukrainale, Euroopa tegeleb põhiliselt Ukrainale, samas valitseb Aserbaidžaani klann, kes arvab, et nad on täiesti karistamatud, võttes arvesse, kui suured on nende naftavarud Aserbaidžaan on meiega seotud partnerluse koostöölepingu abil ning assotsieerimise leping on läbirääkimiste eh, eh, faasis. kuidas on see võimalik, kui inimõigusi ei austata? Aserbaidžaanis ei, ei tohta mitte ainult edusamme, vaid olukord halveneb pidevalt, seega on äärmiselt kiiresti vaja läbirääkimised katkestada, rakendada rangselt äh, Ehm, ehm, kõiki tingimusi assotsieerimislepingu eh, sõlmimiseks, sest vastasel korral eh, kõik see, mis me ütlesime tühjaks, eh, tühjadeks sõnadeks, Euroopal on võimalus reageerida, palun tehku seda. suur tänu teile, järgmisena saab sõna härra Korrau. aitäh Aserbaidžaani vabariik on praegu Euroopa Nõukogu eesistujariik ja tegemist on ju organisatsiooniga, kes kaitseb inimõigusi ja demokraatiat, kuid samas on Aserbaidžaani vabariik riik, kus neid õigusi tallatakse jalge alla e, sõnavabadus, internetivabadus, koosolekute vabadus ja nii edasi, need on need vabadusi, mida ei saa e, järgida. E, samas on Aserbaidžaani näol tegemist Euroopa Liidu strateegilise gaasitarnijaga ja nüüd te tegelikult eh, tekib, tõusetub küsimus, kas me oleme ikkagi tõsiselt huvitatud sellest, et see gaasitarnija ka öö, eh, nendest inimõigustest kinni peaks on väga palju aktiviste, blogijaid internetis ja nii edasi, nad eh, tiritakse kohtukulli ette väljamõeldud süüdistuste alusel. on ka neid, eh, kes juba pikka aega eh, vanglates näljastreiki peavad rahvusvahelised eh, kaubanduslepingud peavad sisaldama klauslit mis eh, eh, sätestab inimõiguste kaitse nõude me peame äh, tõepoolest äh, aserbaidžaanile rohkem tähelepanu pöörama sest muidu seisame me seljaga nende suhtes kes vaevlevad vanglatrellide taga. proua scott cato juulis äh, olime tunnistajaks sellega kuidas aserbaidžaani president ründas omaenda kodanikke tegu on inimõiguste järg- räiga räige rikkumisega inimõiguse äh, Ehm, rikkumisega eh, ning eh, ohvreid on väga palju. me peame eh, rangelt hukka mõistma inimõiguste rikkumise Aserbaidžaanis, peame kaitsma, kaitsma ohvreid, inimõiguste rikkumise ohvreid ja näiteks Roheliste fraktsioon, võin uhkusega öelda, on nimetanud ühe neist Sahharovi auhinna laureaadiks praegusel hetkel eh, eh, on selge, et Aserbaidžaan ei täida eh, resolutsiooni, mis keelab piinamise kasutamist. me nõuame, et kõiki süüdistused inimõiguste kaitsjate vastu võetakse tagasi ning et enam ei mõistetaks süüdi valitsuse kriitikuid. ei tohi enam keelata sõnavabadust ja kogunemisvabadust. Euroopa institutsiooni eh, poole pöördudes soovime, et eh, nõukogu ja komisjon nõuaks kõigi inimõiguste kaitsjate vabastamist Aserbaidžaanis ning nõutaks rohkem, rohkema eest keskkondades, eriti praegusele olukorrale. samuti nõuame, et läbirääkimised eh, uute strateegilise kaasajastamise partnerlusleping peatatakse, kuni tehtakse minimaalseidki edusamme inimõiguste valdkonnas ning Eh, samuti eh, peaks Aserbaidžaan oma eh, katastroofilisi katastroofilisi tegevust katastroofilisi tegevust parandab. praegusel hetkel peaksime mõõtma, mõistma hukka Aserbaidžaani valitsuse tegevuse ning peame nõudma sama standardeid inimõiguste täitmisel, nagu eeldaksime seda Euroopa enda kodanikelt, aitäh! suur tänu järgmisena annan sõna fraktsioonide esindajatega järgmisena saab sõna proua thun koleżanki i koledzy ci z nas którzy wchodzą e, codziennie do parlamentu europejskiego od strony prezydent daamid ja härrad kes tulevad euroopa nõukogu poolt parlamendi hoonesse siin strasbourgis näevad suurt loosungit kus on kirjas et Aserbaidžaan praegu on Euroopa Nõukogu eesistuja. Aseri ametivõimudel on õnnestunud kasutada Ukraina konflikti selleks, et äh, vaga all hoida kõike seda, mis toimub inimõiguste alal Aserbaidžaanis. see, mis Aserbaidžaanis praegusel hetkel toimub, see eeldab seda, et me otsekohe nimetaks äh, raportööri tegelemaks selle küsimusega, me peaksime kogu seal toimuva otsekoheselt hukka mõistma. me peaksime viisakeelu panema ka osadele härra Aliievi toetajatest. tahan rääkida ka äriettevõtetest. ma ei hakka kedagi nimepidi üles lugema, aga mõned ettevõtted on otsustanud esimesi talveolümpiamänge Bakuus sponsoreerida siin on tõesti väga palju kaalul, kas need ettevõtted on arvestanud inimõiguste olukorraga sealses riigis ja neid olümpiamänge Alijev kohe kindlasti kasutab selleks, et teha reklaami nii endale kui ka oma riigile. nii et viimane lause minu poolt, see resolutsioon on väga hea ja ma loodan, et tegemist on esimese sammuga olukorra parandamisele. aitäh, järgmisena proua Piri, palun. Er Human Rights Watch kohaselt on viimastel aastatel Aserbaidžaanis ilma ausa kohtumenetluseta tassitud trillide taha. Aserbaidžaan on meie ida-, na-, naabruspartnerluse eh, osa ja seetõttu on väga oluline eh, rõhutada neid ühiseid eh, väärtusi, millel meie partnerluse tegelikult peaks rajanema ne,, samas neid väärtusi aga rikutakse. viimastel kuudel on väga paljusid vahistatud, kes äh, kes äh, kritiseerivad ametiisikud. Need puudutab perekond Juunust, Rassul Džafarovit ja teisi. Äh, ja nüüd inimõiguste rikkumisest vaadatakse läbi sõrmede, meie seda ka Euroopa Liidus teha ei tohi me peame nõudma, et need inimesed vabastataks ja et lõpetataks nendele inimeste suhtes nõiajakt, kes kasutavad sõnavabadust ja on kriitiliselt meelestatud. härra Tšernetski, palun. aitäh, proua president ma tõesti loodan, et teist saab suurepärane volinik, soovin seda kogu südamest, samal ajal aga Euroopa Parlament kaotab suurepärase asepresidendi, lugupeetud proua tulevane volinik. nüüd aga asja juurde. tänane arutelu on väga tähtis, sest me pöörame rohkem tähelepanu Taga-Kaukaasia riikidele. on tegelikult kahju, et me seda varem ei teinud, sest see piirkond on tähtis, seal eh, ühiskond üritab jõuda lähemale Euroopa Liidule, Euroopa Liidu väärtustele ja standarditele. ma olen kohtunud paljude grusiinide, aserite ja armeenlastega ja ma tean, kuidas nad mõtlevad, nad mõtlevad paljudes küsimustes samamoodi nagu meie ja ma loodan, et varsti on meil võimalik pidada arutelu ka inimõiguste olukorra üle Venemaal, sest siiamaani on kuidagi selles suunas kõik hääled vaiks-, vaikinud. aitäh! suur tänu, suur tänu, suur tänu ka teie sõnade eest, järgmisena proua Konechna, palun. aitäh! proua president, kallid kolleegid, mul on suur au kuulata mul oli suur au kuulata eile härra Schulzi kõnet. Saksamaal läks üle seitsmekümne aasta aega selleks, et leppida oma traagilise ajalooga. nüüd räägime me Aserbaidžaani resolutsioonist ning äh, me nõuame, et see riik võtaks üle meie demokraatia kontseptsiooni. ma ei saa olla nõus ühegi sellise otsusega Aserbaidžaani riigil, suveräänsel riigil on õigus saada piisavalt aega selleks, et uurida inimõiguste alaseid rikkumisi, aga neid uurimisi ei tohiks väljaspoolt mõjutada, eriti Euroopa Liidu poolt, sest see kõik on kontraproduktiivne ja see on vastuolus ka selle koostöölepinguga, mille on ratifitseerinud Euroopa Parlament. Aserbaidžaan on tõesti julge riik, soovib reforme läbi viia selleks, et oma seadusandlus viia kooskõlla rahvusvahelise õigusega. me peaksime tõesti arvestama iga riigi ajaloolise taustaga, peame otse olema nendega ühenduses näiteks Veneetsia komisjoni kaudu ma saan aru, et Veneetsia komisjon peaks olema see, mis kontrollib, kas nende seadusandlus on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. kui me tahame Aserbaidžaani aidata, siis me peaksime neil aitama läbi viia reforme, mitte aga neid laastada. aitäh, järgmisena Sean Kelly, palun. teda ei ole, siis proua Koomes järgmisena. It's me? Yes. Okay kas mina saan sõna, küsib proua Gomes. president, junto meus colegas na condenação deste ataque contra defensores de direitos humanos y e suur tänu. mõttes arvesse, kui raske on kõigi nende olukord, kes võitlevad praegu Aserbaidžaanis, blogijate, ajakirjanike olukord äh, võttes äh, arvesse, millisete meetoditega on nende inimestega käitutud, see on täiesti aktsepteerimatu. Äh, on rünnatud vabaühendusi ning äh, eriti võttes arvesse, et Aserbaidžaan peab äh, täitma eh, eh, neid eh, tingimusi, mis, kohustusi, mis ta on võtnud Euroopa Nõukogus endale. me ei saa jätkata business as usual Aserbaidžaaniga, meil on omapoolseid kohustusi Euroopa Liidu strateegias inimõiguste demokraatia kohta, peame kiiresti astuma repressioonide vastu Aserbaidžaanis meie kaasajastamisprotsess Aserbaidžaanidega tuleb katkestada enne, kuni miinimumtingimusi ei täideta eh, ning eh, peame arvesse võtma kõiki samme, mida astub eh, Aserbaidžaani valitsus inimõiguste olukorra parandamiseks. suur tänu teile. nüüd vaba mikrofon ja sõna saab Ramaigel v azerbaidžanu tako kot tudi. suur tänu on õige et me võidleme inimõiguste eest aserbaidžaanis ja teisteski riikides eh, kes on sarnases olukorras. üks eh, üks eh, inimõiguste eestkõneleja eh, vanglas on juba liiga palju. ma arvan, et eh, riik peab eh, näitama üles suuremat austust inimõiguste vastu. teisest küljest sooviksin juhtida teie tähelepanu sellele, et Aserbaidžaan on äärmiselt spetsiifiline riik. Venemaa on sealsamas, survestab neid sama võib öelda ka Iraani kohta. tegu on meie jaoks olulise strateegilise partneriga, partneriga peame neid aitama, eriti puudutab see puudutab see Mägi-Karabahhi küsimust. me ei ole teinud selles osas piisavalt. suur tänu ja nüüd anname sõna härra volinikule, härra Mimitsale. Thank you, madam president, honorable members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 Eh, praegusel hetkel eh, soovime jätkata oma tegevust hea partnerluse raames. Hmm. Eh, ma soovin, et peasekretär Jagman ja president Alijev jätkaks oma tegevust kahjuks pole eh, eh, Inimõiguste Komisjon eh, Euroopa Nõukogus kokku kogutud viimase kuue aasta jooksul, seega on praegu suurepärane võimalus kokku viia Euroopa Aserbaidžaani valitsus ning kodanikuühiskond. suur tänu! Um, am primit șapte propuneri de rezoluție depuse pe baza. suur tänu mulle on esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut, arutelu on lõppenud ning järgmine päevakorrapunkt tegeleb Burundi, eriti Pierre Claver Mbonimpa juhtumiga. Jurek, văd că nu este în sală, deci vom începe cu domnul Corau. järgmisena saab sõna härra Corau. domnul Corau, vă rog.